Buongiorno a tutti, iniziamo le votazioni, saranno... suur tänu, härra volinik, me alustame hääletustega. hääletuste voor on täna kohe kindlasti väga pikk, kuid ma loodan, et me saame siiski need kõik ära, et kõigepealt Kairi raport, kõigepealt eh, esimene hääletus on alanud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 tagasi lükatud kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksateist poolt, vastu. vabandust, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend poolt, vastu poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend üks. hästi. veel kord elektrooniliselt hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletu. tundub, et on vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu. ta-, kontrollime kakskümmend neli, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitseteist, soovite kontrollida, kolmkümmend kaheksa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. seitseteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletu va, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime. palun andke käega paremini märku. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend seitse poolt, vastu. vabandust, ütleb härra esimees, hääletame nimeliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kolmkümmend, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vabandust, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, tagasi lükatud no, kolmkümmend kaks, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend kolm, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend neli, hääletus on alanud. Avete votato tutti? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend viis, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend kuus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaksteist, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmteist, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kuus poolt vabandust, nimelised hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. kakskümmend seitse, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. neliteist poolt. ja palun, kas te soovisite sõna saada? ei. neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viisteist poolt kolmkümmend üheksa kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja palun, proua Ajala Ah, jah, nüüd töötab mu mikrofon. härra president, hispaaniakeelses on eh, euro, hispaaniakeelses versioonis on euro just kirjas, mitte Eurostat ja seda tuleks muuta. suur tänu, proua Jalla, teeme selle muudatuse, kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks hääletame resolutsiooni ettepaneku üle. muudetud kujul poolt vastu, erapooletu vastu võetud. ja nüüd saab sõna komisjon. volinik Šemeta, palun. Prego, signor commissario palun, härra volinik. president, lugupeetud äh, liikmed, komisjon tervitab parlamendi otsust selleks, et kinnitada komisjoni kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve täitmise kinnitamine. ma olen eriti tänulik äh, raportöörile Jens Kaierile ja koordinaatoritele ning vardi, variraportööridele teistest fraktsioonidest, kellega meil oli konstruktiivne koostöö kogu eelarve täitmise heakskiitmise protseduuri ajal. meil on väga hea meel teada, et meie eelarve on korralikult täidetud, et kõik osapooled nii administratsioonis kui ka ähm, kontrolli poolel äh, teavad, et me pakume kõige paremat väärtust olemasoleva raha eest. kutsun kaas otsustajad arvestama ka sellega, et äh, uut uue finantsraamistiku läbirääkimiste puhul peame me arvestama sellega, meil on vaja uut finantsraamistikku, meil on vaja korralikku kohaldamist, meil on vaja vajalikke meetmeid selleks, et tagada Euroopa Liidu raha võimalikult tõhus ärakasutamine ja luua võimalikult palju lisandväärtust. suur tänu, härra volinik ja me jätkame hääletusega, ütleb härra Pesimees. järgmine Jens Kaieri raport, mis puudutab Kontrollikoja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiidu andmist kaks tuhat kolmteist kahes osas, esimene osa poolt vastu, erapooletu vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletu vastu võetud. kakssada seitseteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletu vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletu vastu võetud. järgmiseks resolutsiooni ettepanek üleüldiselt poolt vastu, erapooletu vastu võetud. palju õnne, härra Kaier. järgmiseks Ortiz Villella raport Äh, mis puudutab äh, eelarve täitmisele heakskiidu andmist Euroopa Liidu üldeelarve Euroopa Parlament. meil on resolutsiooni ettepanek, mille üle hääletatakse nimeliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud järgmiseks äh, on meil resolutsiooni ettepanek, äh, kümme võeti tagasi, nii et lõige üks poolt vastu, erapooletu vastu võetud, teine osa poolt vastu, poolt, kes pooldab teist osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viis poolt, vastu. ja kontrollime, viis, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kaks poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üksteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaksteist nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. vabandust muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. üheksakümmend neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? ei, üheksa. kas üheksa üle ei tule hääletada, küsib härra president. vabandust, siin on tegemist veaga sekretäriaat on teinud väikese vea, palun vabandust. nimeline hääletus resolutsiooni projekti üle muudetud kujul, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja palun, palun, härra Staes, palun. Mikrofono. koos mikrofoniga, palun härra esimees, ma arvan, et siin on segadusega tegemist, vähemalt nii palju, kui mina tean, siis muudatusettepaneku üheksa puhul ei ole seda parlamendile esitatud, aga ma siiski tahan, et me muudatusettepanekut üheksa hääletaksime. sest siin on kirjas, et on nimeline hääletus, ähm, ähm, teises nimekirjas on, et äh, et me hääletame küll, aga mitte nimeliselt, nii et sekretäriat on teinud vea. et ehk hääletame siis poolt üheksa, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja nüüd siis hääletame Sönderkoodi raportit, mis puudutab Euroopa Arengufondi eelarvele täitmise heakskiidu andmist, otsus poolt, vastu erapooletu vastu võetud. järgmiseks resolutsiooni ettepanek kolm poolt vastu, erapooletu tagasi lükatud, neli poolt vas-, poolt vastu, erapooletu vastu võetud, viis poolt vastu, erapooletu tagasi lükatud, kuus hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend üheksa kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaks hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd kogu resolutsiooni projekt poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja palju õnne, härra Sõndekoo. ja nüüd katkestame me hääletuse selleks, et pidada maha pidulik istung.